Teie eesmärk on ilmselge, te üritate kommunismi ja fašismi samasse auku lükata ja kõik te seda toetate, ajalooline tõde äh,, Reichstagi punased lipud, see on kõik äh, olemas ja see nüüd toidab äh, fašistlikku paremäärmuslust, me näeme, mis toimub Poolas, Ungaris, Balti riikides, kus äh, kommunistlikke parteisid jahitakse ja to-, näeme, et Euroopa Liit äh, to toetab seda, näeme rahastamiskampaaniaid, äh, ajalugu kirjutatakse ümber ja kogu süsteem on sattunud ohtu. näeme, et äh, haridus, tervishoid, kõik on sellest mõjutatud kapitalism Euroopa Liidus ei ole mingi ühesuunaline tee, me peame püsti tõusma ja võitlema sotsialistliku Euroopa eest. järgmiseks härra Fer-, proua Verhaien üheks minutiks totalitarism on ähm, va-, vastuolus põhiväärtustega, ei ole mingit arvamusvabadust, reisivabadust, hirm, äh, allasurumine, äh, see, selline on elu totalitaarse režiimi all. ja see oli äh, palju aastaid Euroopa ajaloo osa ja jumal tänatud ja tulevasti ka tulevikus, loodetavasti ka tulevikus oleme sellest üle saanud, et see, et see mingis vormis ei korduks, ei tohi see osa meie ajaloost ununeda, me peame mäletama natsionaalsotsialismi, fašismi, fašismi ja ka totalitaarseid kommunistlikke režiime ja äh, see hoiatus peab inimeste mällu jääma, sellepärast peab kõigi totalitaarsete süsteemide ja selle mõju, nende mõjuga inimeste äh, elule Ähm, tegeldama Euroopa koolisüsteemides selleks, et äh, saaks tekkida mäletamiskultuur, maja, äh, harid-, äh, ka ülikoolides on väga oluline selle teemaga tegeleda. meie kanname vastutust tulevaste põlvkondade eest, et midagi sellist enam ei korduks, selleks et totalitarism Euroopas enam kunagi taas ei tekiks. proua Kosta, palun kaks minutit. aitäh härra juhataja, mina leian, et Euroopa demokraatlik protsess ei saa areneda, kui selle aluseks ei ole eh, teadlikkus eh, Euroopa ajaloost. Eh, see tähendab seda, et mitte kunagi enam ei tohi tulla holokaust, totalitarism, natsism ja nii edasi. see keskendub inimeste vabadusele, solidaarsusele, uued riskid on natsionalism, demokraatia kaotus, aga ka revisionism ja eitamine äärmiselt oluline on see, et kui me kujundame Euroopa haridusvaldkonda, siis me võtame rohkem arvesse äh, vajadust teostada uurimistööd ajaloos ja jagama oma mälestusi, õpetades meie ühist ajalugu, äh, edendades äh, ühiseid uuringuid, kriitilist võrdlust, nii et me tõesti mõistaksime Euroopat. ja ka kodanikuharidus küsimus Euroopas on oluline me peame vaatama, milline on vabadus meie erinevates süsteemides, aga peame siiski õpetama ka ühtset äh, Euroopa ajalugu, mis rõhutaks ühiseid väärtusi, mis on integratsiooniprotsessi aluseks. nagu me teame, et äh, mälust ei piisa, et harida ja kõik riskid välistada. me teame, et kui meil ei ole väärtuspõhist haridust, siis äh, Euroopa kodakondsus praktikas, kriitiline mõtlemine äärmiselt keeruline on see kõik ja ei piisa sellest, et me toetame oma mälu arendamist, vaid peame arendama ka demokraatlikku teadlikkust, mis tagaks selle, et me mitte kunagi enam ei läbiks selliseid kohutavaid kogemusi. on positiivseid näiteid, aga ka negatiivseid Euroopa ajaloos. paljud riigid on tõesti üritanud äh, õpetada äh, ja aidata harida sellel teemal, mis hetkel toimub, aga Tšehhi Vabariigis praegu õpetatakse, et eh, ei mäletata Jan Palekitega ja ka Ungaris on sellised probleemid, selline revisionism ei aita kaasa ühise Euroopa teadlikkuse kasvatamisele. aga on ka positiivseid näitlejaid. Rosole, palun, üks minut. aitäh. tõejärgsel ajastul, kui meil on libauudised, on meil ühiskonnana üha rohkem vaja vaba ja pluralistlikku meediat ja kõrgekvaliteedilist haridust. Äh, ainult hästi äh, informeeritud kodanikena saame me astu, astuda nendele, kes äh, võltsivad ajalugu. Pablo Casals on öelnud, et meie ei vastutanud koloniseerimise eest, me lihtsalt tahtsime suuremat Hispaaniat kõik äh, need deklaratsioonid on solvanguks äh, meie ajaloole. me peame rääkima nende nimel, kes ei ole saanud äh, ajaloo käsitlemise panustada, me peame taastama tõese ajaloo ja hüvitama asju nendele, kes on ebaõigluse käes kannatanud, mitte ainult sellega, et me mäletame totalitarismi ohvreid vaid me peame võitlema ka kõikides selliste režiimidega, kelle äh, jõud äh, põhineb inimõiguste rikkumisel. härra Urban Crespo, palun. aitäh. härra juhataja, Hispaania on erandiks Euroopas, sest et valitseb karistamatus. Hispaanias on meil äh, monumendid frankofašistlikule diktaatorlusele ja meil on assotsiatsioonid, mis räägivad sellest äh, fašismist. Äh, meil on sellised äh, tuhandeid selliseid tuhandeid surnukehasid, mida veel ei ole leitud. Kambodža järel on meil kõige rohkem kadunud inimesi Äh, universaalse õigluse põhimõte on Hispaanias peatatud, sest et äh, me näeme, et äh, väidetavatel, väidetavad kurjategijad pääsevad karistamatult ja kogu selle seadusandliku perioodi vältel oleme me apelleerinud Timmermansile, et ta võtaks vastu ohvrite perekonnad, aga ta on öelnud ei. kui Euroopa Komisjon jätkuvalt keeldub tervitamast Franco režiimi ohvreid ja siis kõnelejad peatatakse. härra Pretzel, palun. lugupeetud juhataja, lugupeetud daamid ja härrad kolleegid kui tegemist on sotsialistliku ja natsionaalsotsialistliku äh, diktatuuri mäletamisega, äh, siis me oleme kõik ühel meelel, et äh, see peab leidma koha ajalooraamatutes ja hariduses, aga kui tegemist on sellega, et räägitakse ühistest väärtustest, siis on asi keerulisem, sellepärast et perekonnapoliitikas või ka no, rahvusriigi ja Euroopa Liidu vahelise suhte osas me arutame just neid väärtusi ja hea on, et me peame selliseid arutelusid ja et tulemus on avatud. tegemist ei ole sellega, Äh, siin olla ühtsuse vastu või äh, siin ei ole in tegemist indiviidi küsimusega või tõega, vaid ühest tõest räägivad ainult äh, totalitaarsed režiimid, tõe eest on vaja võidelda, oluline on tegeleda hariduse andmisega, aga riiklikud institutsioonid ei pea tegelema kasvatamisega, see on totalitaarsete režiimide klassikaline öö, ähm, omadus ja sellega ei peaks Euroopa Liit üldse tegelema sõna. aitäh ja üheks minutiks saab sõna härra Lamassoor. aitäh. ma äh, tunnustan kolleeg Kovatševi, et ta, ta äh, algatas sellise arutelu ähm, meie Euroopa Liit ei saa mitte huvi tunda äh, selle vastu, et peaaegu kogu Euroopas äh, on avalikus äh, arutelus rohkem vihakõnet. kahe põlvkonna jooksul on Euroopa Liit muutnud pidevalt korduva sõja mandrist peaaegu pideva rahu mandriks ja see on väga suur edusamm ähm, nüüd on, äh, nüüd ei tohi äh, rahvaid üksteise vastu välja mängida, vaid need peavad koonduma ühise projekti ümber ja koos oma lastega äh, me näeme, kuidas tekivad uued natsionalistid ja me umbusaldame libauudiseid ja jah, et me peame tagama rahvusliku ühtekuuluvuse proua Libatška, palun, poolteist minutit. aitäh, härra juhataja. totalitaarne režiim on vägivalla tsivilisatsioon, seal ei austatakse, austata mõttevabadust. kas äh, mäletamisest lihtsalt piisab, et selle vastu võidelda? et mäletada rahvaste olukorda ja kodanike heroilist käitumist, ei hetke totalitaarseid süsteeme tihtipeale näidatakse kui demokraatiaid ja see on eriti ohtlik, sest äh, see muudab meid rahulolevaks. seetõttu on meie ülesandeks harida noori inimesi, et nad suudaksid mõista maailma kriitiliselt. et nad, et nad mõistaksid omaenda inimväärikust, et nad teeksid koostööd teistega tolerantsi ja austuse juures teiste inimeste vastu haridus on parim ja kõige tõhusam element äh, võitluses äh, vihaga, tolerantsi puudumisega ja totalitarismiga. me ei saa lubada, et Indira Gandhi sõnad osutuksid tõeks ja tema langes äh, viha ohvriks. tema ütles, et ajalugu on parim õpetaja aga tal on väga halvad õpilased. meie sellised õpilased olla ei saa. härra Tarand, palun üks minut. Ah, aitäh, härra juhataja. kallid kolleegid, John Downi sõnad, äh, mille surematuks muutus Hemi-, Hemingway, et äh, ärge küsige, kellele lüüakse hingekella, seda lüüakse teile, need sõnad peaksid olema meie silme ees tänases debatis ja tõesti, totalitaarsus võib olla erinevate värvidega, vasak, parempoolne, fašistlik, natsistlik, bolševistlik, trotsistlik, trotsistlik või mis iganes aga oluline on see, et me peame selle ära tundma ja sellega tegelema siis, kui tegemist on ainult väikse seemnega, mitte juba täiesti suure õitseva puuga ja nagu ikka, olen mina veidi ajast ees ja juba kuu aega tagasi avaldasin ma ühe raamatu äh, suurelt Eesti autorilt, kes tunneb ära, teab, kuidas leida totalitaristi. tema nimi oli Enn Sarv, ta oli vangiks Stutthofis, sest et ta oli äh, Saksa Reichi äh, vaenlane ja hiljem Gulagis vang, sest et ta oli äh, Nõukogude inimeste vaenlane. tema õpetas meile väga palju, mina õpetasin teile ühe minutiga veidi. aitäh, proua Forenza, üks minut aitäh, härra juhataja, minul ei ole aega vastata sellele revisjonismile, mida ma olen kuulnud siin mõningatest sõnavõttudest. üheksandal mail tähistame me Euroopa Liidus, Euroopa Liidu päeva, samas unustame, et see on ka äh, natsismi ohvrite päev äh, ja äh, mina Äh, olen uhke selle üle, et ma olen aidanud panustada äh, sellesse, et siin kojas võeti vastu resolutsioon, mis astub vastu igasugustele totalitarismi vormidele. rohkem kui kakskümmend viis äh, neofašisti arreteeriti Paaris selle tagajärjel, aga täna peaksime me minema tagasi totalitarismi juurte juurde. see dehumaniseeriv protsess, mis on tõusetumas Itaalias kui, ja Euroopas, nelikümmend üheksa inimest jäetakse lihtsalt merele, neid ei peeta inimesteks avaldasin eh, video ühest inimesest, keda arreteeriti, härra Batisti, see on tõe humaniseeriv, kõneleja katkestati. kolleeg, teie kõneaeg sai otsa ja nüüd proua Šoidrova, üks minut. kallid kolleegid, ajaloo õpetamine, totalitarismi kohta õpetamine, see on oluline, aga see ei ole mitte lihtne, seetõttu tahaksin teie tähelepanu pöörata ühele Tšehhi projektile, äh, riik, rahva ajalugu, seda viib läbi organisatsioon Postbellum, kogub äh, tunnistajate äh, sõnavõtte inimestelt, kes seda aega mäletavad ja edastab need õpilastele koolides. see on väga tõhus meetod, mis on ära teeninud meie toetuse sest et õpetajatel on võtmeroll, me peame neid toetama, peame neile andma nii palju kui informatsiooni kui võimalik, seetõttu meil on näiteks eh, Jan Amos Komenski eh, auhind õpetajatele. see on pilootprojekt, mida toetas Euroopa Parlament ja see peaks eh, algama sel aastal see oleks meie panus, toetus nendele haridustöötajatele, kes julgustavad ja informeerivad oma õpetajaid ja ka Euroopa ajaloomaja, mida haldab Euroopa Parlament, see on samuti äärmiselt oluline. ja siin jällegi kahekümnendal märtsil leiab aset äh, filmi näitamine Jan Palachi kohta, keda juba siin on mainitud, kõneled katkestatakse. proua Rodriguez, palun üheks minutiks. suur aitäh, äh, härra juhataja, proua volinik. me ei ole siin äh, selleks, et arutada, kes oli kõige hullem äh, diktaator, kas parempoolsed või vasakpoolsed, sellest ei olegi see teema Äh, äh, alati äh, üritatakse näidata, et ollakse demokraatia ja liberaalne ühiskond, kasutatakse keelt selleks niimoodi, et inimesi eksiteele viia ja sellest peaks piisama selleks, et me häbeneks, sest väga paljud inimesed on surnud võideldes totalitarismi vastu ja seetõttu on meil vaja haridust me peame meenutama härra Elioti, et tegemist on äh, ajaga, kus me peame jälle ajaloost õppima ja kõik teavad, millest ma räägin. härra Kelam, palun. suur tänu. kümme aastat tagasi see parlament jõudis otsusele, et äh, Euroopa ei ole ühtne, kui ta ei suuda ka ühtlustama ajalugu, et ka kommunism ja natsism on mõlemad kohutavad ajaloosündmused. käesoleva, eelmise no,, käesoleva aasta novembris me tähistame kolmekümmend aastat äh, Berliini müüri lõhkumisest, aga samas vaimne Berliini müür ikka hoiab meid lahus. kommunismi ohvrid on endiselt teises kategoorias. siin ei ole tegemist rahvusvaheliselt kokkuleppega, et me ei tee seda enam kunagi ja see, mis juhtus Ida-Euroopas pärast teist maailmasõda, on äh, väga vähe tuntud Lääne-Euroopas. Euroopa Parlament ütles, mida tuleb ära teha ja ma tahaksin meenutada mõningaid punkte. avalik diskussioon, arutades totalitaarsete režiimide iseloomu, kaasajades Euroopa ajaloo õpikuid ja ma usun, et Euroopa Komisjon võiks seda tegevust koordineerida, tähistades kahekümne kolmandat augustit ühise totalitaarsete režiimide ohvrite mälestuspäevana. Uh, proua Ward. Euroopa Liit asutati rahuprojektina, järgnedes äh, totalitaarsete režiimide äh, õudustele ja eelmine sel aastal Euroopa kultuuripärandi aasta toetas positiivset kultuuridevahelist dialoogi ja kaasas üle kuue miljonit inimest, kes osalesid kaheteistkümnendal tuhandes üritusel, mida korraldati kahekümne seitsmes riigis. me peame jätkama oma mitme erinevuste tähistamist ja sidemete tähistamist, kus me teeme tööd nii ametlikus kui ka mitteformaalses haridusvaldkonnas. me peame õpetama oma ajalugu ja saavutusi. ma tahaksin öelda ka seda, et on endiselt keerulisi olukordi meie minevikus, mida me peame tunnustama ja õpetama, õpetama ka koolides. näiteks äh, mustlaste genotsiid ja Ukraina näljahäda, mis põhjustas seitsme koma viie miljoni inimese surma. ja nüüd enam kui äh, rohkem kui kunagi varem poliitilise ebastabiilsuse ajastul me peame kaasama eurooplasi selleks, et nad õpiksid mineviku vigadest ja töötaksid koos. nagu proua Merkel ütles, kõnelejad katkestatakse. We... juhataja vabandab, meil on aega vähe sest ma ei taha kellegi mikrofoni äh, selle teema juures äh, ära võtta, aga lihtsalt üks minut aega. ma seisin ise silmitsi sellise olukorraga, kus meil oli tegemist äh, totalitaarse režiimi ohvritega, kes olid Euroopas unustatud ja kuigi kolmeteistkümne riigi emme äh, parlamendiliikmed kirjutasid kirja äh, Amazoni juhile ja palusid, et äh, Nõukogude režiimi äh, mälestusesime, et ei müüdaks. mind üllatas äh, mõningate kolleegide äh, reaktsioonid, mõned inimesed ei olnud teadlikud, me ei saanud aru, milles on asi, nad ei olnud teadlikud Nõukogude režiimi õudusest. ma peaksin äh, teile meenutama, miks ei saa olla tegemist suveniiriga, sest koos Nõukogude Sirbia vasara all hävitati tohutu hulk inimesi ja Nõukogude režiimi ohvrite arv on üle kuuekümne miljoni inimese. ülejäänud maailm teadis nendest kuritegudest väga vähe, sest nad toimusid raudseisride taga. nii et suhtumine Nõukogude sümbolitesse ei peaks olema kergem, vaid sarnane sellega, nagu meil on natsismi sümbolitele, sest äh, natsi või Nõukogude süsteem mõlemad ahistasid inimõigusi ja demokraatiat Euroopas. Äh, ja härra Nekov, palun. lugupeetud kolleegid, ajalooline mälu totalitaarsest minevikust on teema, mida me peaksime kindlasti väga ettevaatlikult käsitlema, eriti mis puudutab kommunismi äh, nendes riikides, mis kuulus kommunistliku ploki alla, sest mälestused on veel endiselt elavad ja kommunismi peab koolis äh, õppima praeguse põlvkonna äh, lapsed, siis ajalooline lähenemine peab olema objektiivne. ning äh, kommunism uutes õpikutes on leidnud põhjalikumat kirjeldamist samas väga paljud inimesed äh, tahaksid äh, elada endiselt kommunistliku režiimi all ja ma tean, miks, sest inimesed üleminekuperioodi ajal äh, elasid üle raskeid aegu, neil oli raske ots otsaga kokku tulla ja ma küsingi endalt, miks selle asemel, et me jaotaksime inimesi kommunistideks ja antikommunistideks, miks inimesed ei keskendu integreerimisele suur tänu ja ma palun nüüd äh, võtta proua volinikul sõna. vážený pane předsedající eh, vážené lugupeetud juhataja daamid ja härrad head kolleegid ma kasutan võimalust ja räägin oma emakeelt sest äh, ma tahaksin samuti Jan Palachi äh, ohvrit meelde tuletada, sest täna tähistame viiekümnendat aastapäeva, kui äh, tema Praha ähm, tudengina tõi selle ohvri. olles alu-, arutelu kuulanud, ma mõistan seda, kuivõrd äh, sümboolne on meie sõnavõtt täna siin, rääkides totalitaarsetest režiimidest ja sõnavabadusest. ma pean ka meenutama seda hetke, mille minu ema, kui ma olin viieteistkümne aastane, siis ma arvan, et ta sosistas seda sellel hetkel. ta rääkis mulle, kes oli Jan Palach ja mi-, mida tema oli teinud aastal tuhat üheksasada kuuskümmend üheksa. mul on see meeles väga selgelt, nagu ta ütles mulle, ära kunagi seda nime kusagil maine, maini, aga me, pea seda meeles jaanuaris tuhat üheksasada kaheksakümmend üheksa oli see see nimi, mida me hüüdsime Prahas ja ma sain arv äh,, aru ka sellest, et äh, tema äh, surm, mille ta oli valinud, tema ohver ei olnud, äh, olnud asjatu, vaid see oli Tšehhi ühiskonnas äh, saavutanud oma eesmärgi äh, ja me peaksime seda jätkama ka täna, mitte ainult Tšehhis, vaid ka Euroopas ja pea, täna me peaksime mõistma ka seda, et äh, totalitaarsed äh, režiimid tulevad koos äh, repressioonidega, tsensor, tsensuuriga, ähm, küüditamisega ja moraalieetika hävitamisega ja seda me oleme näinud ja me peame sellega võitlema. mis puudutab haridust siis ma ei usu, et keegi meist siin Euroopa Liidus sooviks, et haridussüsteem äh, kirjeldaks lastele ühte versiooni tõest, sest see on totalitaarsete režiimide tundemärk. me tahaksime, koolid oleksid objektiivsed, nad ei tohiks vältida lähiajalugu. Nad peaksid kindlasti noortele õpetama seda, et nad teevad koostööd ja mõtlevad kriitiliselt ning mõtlema ka selle peale, et meie koolid tagavad, et me teame, mis on meie lähisajalugu, see suhtumine oleks naiivne vastasel juhul. meil on olemas äh, internet ja nagu paljud teist on äh, maininud, et meil on väga palju äh, valeinformatsiooni liikumas, me peame õpetama noori, kuidas toime tulla infovooga, kuidas kriitiliselt analüüsida seda informatsiooni, et nemad peavad tegema äh, tööd selle info kallal, mille nad on saanud ja see ei ole ülesanne mitte Euroopa Liidule, vaid nagu on seda juba öeldud, see on ka ülesanne Euroopa liikmesriikidele mina pean seda täiel määral äh, usaldama sest et liikmesriigid ei luba meie haridusel äh, domineerida äh, totalitaarsetel režiimidel. suur tänu, ma pean ka ütlema, et see on mõnevõrra kahetsusväärne, et need inimesed, kes muretsevad Euroopa Liidu propaganda pärast meie hariduskavas, ei ole siin selleks, et kuulata komisjoni. ja nüüd äh, nõukogu nimel palun proua Tšot. aitäh, lugupeetud äh, parlamendisaadikud. Äh, aitäh selle huvitava ja rikastava arutelu eest. ma arvan, et meil on siin lai konsensus äh, selles osas, et haridus on väga oluline selleks, et ehitada üles Euroopat tuleviku jaoks, tuginedes ühistele väärtustele, üks, vastastikusele mõistmisele, üks, erinevatele traditsioonidele ja Euroopa ajaloole, mis ähm, parlament võib olla kindel, et nõukogu äh, paneb selle ka tulevikus oma poliitilises tegevuskavas äh, kõrgele kohale. aitäh tähelepanu eest! lugupeetud kolleegid, nüüd on arutelu lõppenud ja järgmine päevakorrapunkt on härra Terik Abrase raport äh, Põhiõiguste olukord Euroopa Liidus kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal ja annaksin nüüd kohe neljaks minutiks sõna raportöörile. Is yours, reporter. juhataja mm, volinik äh, ja kolleegid kes äh, olid äh, variraportööri rollis iga-aastase raporti puhul mis puudutab põhiõiguste olukorda euroopa liidus aastal kaks tuhat seitseteist see raport pidi olema üsna lühike ja ongi lühike, kui vaadata põhiõiguste olukorda Euroopa Liidus ühe aasta jooksul, siis on selge, et on soov rääkida paljudest asjadest, me vältisime sellest ja keskendusime kuuele peamisele teemale mõned neist, ähm, mõnda neist käsitlesime pikemalt äh, ja mõned neist on väga, ja kõik need on väga äh, olulised. õigusriigi põhimõtted, ränne, naiste õigused, äh, meediavabadus ja vaba mm, sõnavabadus, meediavabadus, vihakõne ja Põhiõiguste Ameti roll ja, ja mandaat. me alustasime kriteeriumitega, millele pea, pidime tegelema ja meie jaoks on väga oluline see ühine nägemus, et me ei tahtnud täiesti neutraalset põhiõiguste analüüsi, põhiõiguste olukorra analüüsi Euroopas, vaid me tahtsime ühiselt mõelda Euroopa Liidu väärtuste üle. me ei tahtnud neid lihtsalt kaitsta, vaid ka välja pakkuda äh, meetodeid, äh, kuidas ähm, nende olukorda parandada. üks isiklik märkus, mitte keegi ei arva, et põhiõiguste harta muutub tugevamaks äh, äh, artikli viiskümmend üks ähm, kaudu, mida tuleks laiemalt tõlgendada Ehm, me peaksime edasi liikuma kiiresti, aga ettevaatlikult ma olen meenunud, et ehm, meil on hea äh, raport, ehm, meenutan ainult mõnda asja, mis puudutab äh, põhi, äh, õigusriigi olukorda, siis Euroopa Liit peab tõhusalt äh, kaitsma artikli kaks äh, äh, väärtusi, sest muidu ka satub usaldus liikmesriikide Euroopa Liidu suhtes löögi alla. ränne on probleemiks kuussada viiskümmend tuhat esmakordset varjupaiga taotlejat taotlesid kaitset liikmesriikides rohkem kui tuhat pagulast äh, uppus Vahemeres, äh, humanitaarabi äh, andmine on kriminaliseeritud ja liikmesriikidel ei ole õnnestunud lahendada Dublini määrusega seonduvat probleeme. meil on tekstis selge mand-, mandaat, kui inimesi rünnatakse. meediavabadus, vaba, sõnavabadus, kogunemisvabadus, põhiõigused tuleb tagada isegi nendes kohtades ja riikides, kus ei, ei oleks oodata, et neid ohustatakse. ja kunstnikud ja äh, sotsiaalsed juhid on samuti kohati ohvriteks. rassism, ksenofoobia, vihakõne, palju sallimatuse vorme äh, Ähm, ohustavad äh, äh, võrdsust ja vabadust inimeste hulgas. me ne üritasime näidata, et on väga palju sallimatuse ja diskrimineerimise vorme, et äh, elu saab paraneda ainult siis, kui ähm, on tagatud hea õhkkond, vabadus. me mainisime põhiõiguste ametit, mis asub Viinis ja mis teeb väga head tööd ja millest me tavaliselt äh, kunagi ei mm, äh, tegele oma raportides. Äh, FRA peaks olema aktiivne ja proaktiivne, avastama juhtumeid ja neid välja tooma, kui inimõigusi rikutakse. põhiõiguste ametil on vaja uut mandaati ja meie kakskümmend üks lehekülge on lihtne ja jõuline tekst minu arvates tänu, suur tänu variraportööridele ja ähm, kaastöötajatele, mis, kes andsid panuse selle rahuldust pakkuva tulemuse saavutamisele. aitäh! aitäh! tere pärastlõunat, lugupeetud daamid ja härrad ja palun, et te peaksite kinni kõneaegadest, sest kell viis algavad hääletused. ja kui ma näen, et te kõnelete kauem, siis ma pean sekkuma. aitäh raportöörile ja nüüd saab kohe sõna proua Jourova. härra juhataja, lugupeetud saadikud, tahaksin tänada Euroopa Parlamenti selle eest, et pidevalt keskendute äh, põhiõigustele Euroopa Liidus ja alustan äh, õigusriigi põhimõttega, mis on võtmetähtsusega Euroopa Liidu toimimise jaoks. Euroopa Komisjon viimaste aastate jooksul on ähm, tegelenud äh, sellega, et äh, põhiõiguste, äh, põhiõigused oleksid tagatud kõigis liikmesriikides ning jälgib pidevalt põhiõiguste olukorda liikmesriikides. põhiõigused ei ole Euroopa tegevuskavas kunagi olnud nii kõrgel kohal kui praegu. komisjon on pakkunud, tulnud välja määrusega, mis näeb ette Euroopa Liidu eelarve kaitse, kui on probleeme liikmesriikides põhiõigustega. komisjon kavatseb ka välja tulla algatusega selle selleks, et täiendavalt äh, tugevdada äh, põhiõiguste raamistikku, äh, võttes arvesse Euroopa Parlamendi tööd ning tuginedes sellele raportile, mis võeti vastu kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal ja järgnenud arutelule ning pärast Poola valitsuse tegevust oleme algatanud artikli seitse menetluse. septembris eelmisel aastal parlament otsustas algatada sama menetluse pärast Ungari valitsuse tegevust ja need on olnud pretsedenditud sammud komisjon kasutab ka rikkumismenetlusi selleks, et äh, lahendada äh, väärtustega seotud Euroopa Liidu õiguste rikkumisi liikmesriikides. me kasutame ka teistsuguseid instrumente, auditeid ja uurimisi, mis puudutavad Euroopa Liidu vahendite kasutamist ja Euroopa äh, poolaasta mehhanisme, mis puudutavad õigusriigi küsimusi liikmesriikides ja vaja on tagada, et õig-, et kohtusüsteemid oleksid sõltumatud ja mm, läbipaistvad ning koos Euroopa Kohtu liikmetega on Euroopa Liidu kohtud meie õiguse valvurid ning neil on väga oluline roll eelotsustusmenetluse raames. tõhusad kohtusüsteemid on väga olulised selleks, et säilitada vastastikku usaldust liikmesriikide õiguskaitseasutuste vahel, seda on rõhutanud mõjutanud ka Euroopa Kohtu viimane kohtupraktika, mis rõhutas, et vastastikune usaldus tugineb eeldustele, et liikmesriikide kohtud täia, täidavad äh, tõhusa õiguskaitse põhimõtteid äh, ning äh, Euroopa Kohus hiljuti ütles ka, et äh, kohtuotsuste läbi, tõhus läbivaatamine on äh, samuti üks põhimõtetest, äh, millele Euroopa Liit tugineb. mis puudutab naiste ees seisvaid väljakutseid, tahaksin rõhutada, et naiste õigused olid kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal komisjoni töö keskmes, tegemist oli ähm, vastava teema-aastaga ja üks äh, olulistest saavutustest on Istanbuli konventsioon ja me loodame, et Euroopa Liit liidub, liitub Istanbuli konventsiooniga va-, varsti. ja ma kasutan äh, lõppsõna selleks, et äh, rääkida meediavabadusest ja kodanikuühiskonnast, sellepärast et mul on aeg otsas. Ah, siis jah, tõepoolest, aitäh. aitäh härra Štehovski, palun. härra juhataja. ma ei ole kindel, et kui me räägime nii olulist küsimustest nagu inimõigustest, siis miks me ei ole nõukogu Rumeenia eesistujat siia kutsunud? kas te palun ütleksite mulle, miks see nii on, et äh, kas, äh, kas põhiõigused ei ole Rumeenia eesistuja jaoks olulised? aitäh selle kommentaari eest. palun pidage silmas järgmist, et te mainisite Rumeeniat erilise juhtumina Rumeenia puhul on tegemist tavapärase eesistumise äh, ajaga ja ma olen kindel, et eesistujale edastatakse teie kommentaar ja võib-olla eesistuja vastab ja nüüd äh, siis saavad nime, sõna fraktsioonide nimel kõnelejad ja Rahvapartei nimel saab sõna äh, proua Kudritska. aitäh. siin raportis käsitletakse peamisi väljakutseid, millega Euroopa Liit peab tegelema. Äh, õigusriigi põhimõtete rikkumine, diskrimineerimine, vihakõne võimude lahasuse põhimõtte rikkumine, äh, poliitiline kontroll äh, kohtusüsteemi üle, vihakõne ja meediavabaduse puudumine on väga murettekitavad ja äh, ametivõimud ei reageerinud neile probleemidele, see võib tekitada olla põhju-, põhjustatud terrorismi ja Gdanski äh, linnapea langeski äh, selle ohvriks äh,, institutsionaliseeritud vihakõne ohvriks, mida me oleme näinud kolm aastat Poolas ja nüüd, äh, kui meil on äh, tegemist äh, sellise olukorraga, siis taastagem sama, nüüd sellised väärtused nagu sallivus ja respekt äh,, austus inimväärikuse vastu, see on eeltingimuseks ja ainult niimoodi saame me tagada selle, et Pamela, Pavel Adamovitš ei surnud ilmaasjata. see on väga oluline, kui tegemist on põhiõiguste ja teiste põhiväärtustega. loomulikult äh, riigid on suveräänsus, suveräänsed, meil on äh, subsidiaarsuspõhimõte, aga tuleb siiski tegeleda põhiväärtuste rikkumisega, on muudatusettepanek, et äh, mis äh, käsitleb ähm, artikkel seitse rikkumismenetlust ja nõukogu peaks tegelema Poola ja Ungariga ja vaatama, et kas on suuri probleeme ähm, nendes riikides. aitäh Frank Engelile, kes töötas välja häid kompromisse ja Rahvapartei nimel tahaks öelda, et võtkem see raport vastu. aitäh ja palun veel kord, et te peaksite kinni kõneajast ja nüüd saab sotsialistide demokraatide nimel sõna proua Guillaume aitäh, see iga-aastane raport põhiõiguste olukorra kohta võib tunduda rutiinsena, aga see on vale. sotsialistide ja demokraatide raportöörina tuletan meelde, et aasta kaks tuhat seitseteist oli äh, väga oluline ja see teema on meie jaoks väga oluline. meie jaoks on äh, kollektiivselt äh, vaja olla ähm, järeleandmatu, kui tegemist on väga oluliste teemadega on sattunud äh, kohtusüsteem rünnaku alla, äh, meediaga on probleeme ja siin äh, ja mõned riigid on muutnud suunda, komisjon ja nõukogu peavad tegelema artikkel seitse ähm, menetlustega ja vastavaid riike vajadusel karistama ja mis puudutab naisi, siis kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastatel väga palju räägiti naiste vastu suunatud vägivallast, muuhulgas äh, Me Too liikumise pärast, naiste õigused ei ole kunagi lõplikult kätte võidetud ja nüüd on tulnud aeg, et liikmesriiki ta äh, tagaks äh, perekonna planeerimisele ligipääsu ja legaalsele abordile, spordile ligipääsu, see ei ole igal pool niimoodi. igal naisel peab olema õigus otsustada, mida ta teeb oma kehaga eh, täiesti turvaliselt, hoolimata sellest, eh, mida arvavad osa parempoolsed sellest, eh, minu fraktsioon võitleb selle nimel, ränne äh, Ehm, ehkki ehm, võeti vastu, tuli vähem pagulasi ehm, ja probleeme on endiselt, äh, liikmesriigid ei ole nõus probleeme lahendama, nii et vaja on äh, lep-, kokkulepet äh, Dublini määruse osas ja on väga palju muid probleeme, homofoobia, rassism, antisemitism ja nii edasi, vaja on tagada e, Euroopa ja Briti kodanike õigused pärast Brexitit ja siin on väga palju sõnumeid, mis on suunatud liikmesriikidele, komi-, komisjonile ja nõukogule, neid tul-, vaja kuulda, äh, võtta ja ja nüüd kasutan võimalust äh, soovida õnne oma tütrele, kes sai üheksateistaastaselt. aitäh ja kõige head teie tütrele. kui on nii noor ema, siis on teil kindlasti ka väga tore tütar <laughs> ja nüüd saab sõna härra Juur. härra juhataja, daamid ja härrad, me räägime põhiõigustest aastal kaks tuhat seitseteist. Äh, Baieris äh, üks äh, noor Aafrika ristiusku pöördunu naine tapeti seetõttu, et eh, keegi, kes taotles varjupaika, oli eh, kristlaste vastase vihaga ja sel ajal keeldus Rootsi andmast eh, varjupaika ühele teisele ristiusku pöördunule, ühele noorele Iraani näitlejale. Prantsusmaal samal aastal keskmiselt iga kümne minuti tagant Äh, rünnati kristlikke kirikuid ja äh, surnuaedasid, Saksamaal seda ei näidatud, sest et seal selliseid, leidsid sellised sündmused aset keskmiselt iga kolme päeva tagant. Äh, samal aastal kuulus Femen rikkus Peetruse katedraali Roomas ja sõltumatult kõigest sellest äh, raportis, kuigi seal räägitakse uutest äh, eelarvamustest nagu transfoobia, siis äh, see raport siiski ignoreerib viha kristlaste vastu. kuigi me oleme nõudnud, et see fenomen ka sinna pandaks. ja kristlaste vastase viha koha pealt vaikimine on juba iseenesest kristluse vastase Äh, vastane tegevus ja austuse puudumine ja see raport võimaldab seda. suur aitäh ja nüüd äh, rubelaalide nimel härra Michel. aitäh, härra juhataja, see aasta jällegi Euroopa Parlament äh, koostab raporti põhiõiguste olukorra kohta Euroopa Liidus ja jällegi parlament kutsub üles tegutsema Äh, mitteaktsepteeritavate arengute vastu, mis rikuvad äh, põhi, äh, meie aluslepingute väärtusi mõningates liikmesriikides, see on täna veelgi aktuaalsem, kuna lähenevad Euroopa Parlamendi valimised. vaja on valida kahe Euroopa vahel, Euroopa vahel, mis on demokraatlik ja liberaalne, kus põhiväärtused ja universaalsed väärtused on endiselt Euroopa ülesehituse aluseks ning sellise Euroopa vahel, nagu see oli alates sõja lõpust või siis äh, Euroopa äh, vahel, mis äh, arvavad, et põhiväärtused ja inimõigused on midagi, mis lihtsalt häirib või mis tegeleb selektiivse mora-, mora-, moraalsusega, me just mõni hetk tagasi kuulsime seda kolleegilt, no ise poliitikud peavad valima poole, ja ma pean siin meenutama, et nüüd on tõesti väga vajalik, et äh, liikmesriikide juhid ähm, taastaks sellise seiremehhanismi, nagu Sophie Intvelt on juba äh, ja Euroopa Parlament on pikka aega soovinud, mis äh, kaasaks ka nõukogu ja mis äh, tagaks igal aastal põhiõiguste olukorra kohta raporti koostamist liikmesriikide kohta. et niikaua, kuni meil ei ole selget ülevaadet liikmesriikide tegi-, tegemata jätmisest, ei ole meil sellist olulist instrumenti, mis meil peaks olema olemas põhiõiguste olukorra kohta. härra Michel, kas te paneksite kõrvaklapid pähe uuesti, sest et äh, teile on esitatud soov esitada sinise kaardi küsimus, kas te olete nõus härra Golnishi küsimusega? Yes. Oui. härra Golnish, palun. aitäh, äh, härra Michel, härra juhataja minu küsimus on väga lühike. härra Michel, te olete Belgia poliitik ja oluline poliitik, et kas te ei arva, et see on üllatav, et teie koduriigis Belgias üks peamistest opositsiooniparteidest mõni aasta tagasi, äh, Flams Block, oli praktiliselt keelatud, äh, kasutades kohtusüsteemi, ilma et selle vastu oleks mingit protesti öö, äh, olnud siin parlamendis. härra Michel, minu meelest ei ole see šokeeriv, kui partei keelustatakse, kui ta ähm, praktiseerib e-, ebaseaduslikke asju ja käitub konstitutsiooni vastaselt äh,. täpselt nii lihtne see ongi, aga Le Flamme Belang, see ei ole enam Flamme Block, vaid äh, Le Fla-, vaid Flamme Belang ta on äh, väga tihedalt seotud äh, teie parteiga, nii et ma ei arva, et äh, teie olete õige inimene otsustama selle üle, kuidas parte-, Belgias käitutakse sellise partei suhtes, mis on faš-, fašistlik partei. suur aitäh! kuulsime küsimuse ja vastuse, nüüd anname sõna proua Mirandale Roheliste nimel. aitäh, härra juhataja, alustuseks äh, tahaksin õnnitleda raportööri selle raporti eest, äh, mis äh, rõhutab seda, millest me räägime, kui me räägime õigustest ja vabadustest parlamendi ülesandeks on tagada, et see ei jää mitte ainult äh, paberile, et me tegelikult ka realiseerime ja saame aru sellest, mis toimub, me näeme tuhandeid põgenikke, me näeme täpselt seda, milline on olukord äh, sisserändajate ja põgenike jaoks, inimesed, kes äh, põgenevad selleks, et päästa oma elu. ja ka Vahemerel on aset leidnud väga palju hukkumisi ja see kõik jääb Euroopa ajaloolisse mälusse. see aasta oli äärmiselt keeruline ka naiste õigusi silmas pidada, seksuaalõigused äh,, seksuaaltervise õigused äh,, abordiõigus, mis häirib seda osa seal täiskogu saalist ja oli negatiivne aasta ka väljendus- ja kogunemisvabadust silmas pidades, eriti mis puudutab meedia kontsentreeritust ja kokkuvõtteks diskrimineerimine, rassism, ksenofoobia, viha õhutamine, eh, need on kõige selle aluseks, mida me näeme hetkel toimumas. ja see oht, mis tuleb eh, parteidelt ära, Le Peni oma üks nendest. aitäh, proua Veržea, palun. aitäh, ma tahaksin kõigepealt omalt poolt tänada raportööri ja kõiki variraportööre. jah, see struktuur äh, toob esile need valdkonnad, kus on kõige rohkem tagasilangust ja põhi, kõigepealt äh, õigusriigi põhimõtted, mis tegelikult peaksid olema kõige aluseks meil. Ehm, Rumeeniat ja Ungarit tuleks äh, karistada ja ilma põhiõigusteta on demokraatia ohus. ma unistan, et komisjon oleks sama tõhus selles valdkonnas nagu majanduses ja rahanduses kohtusüsteemi ähm, sõltumatus, aga ka sõnavabadus, meediavabadus, naiste õigused või vihakõne. Ähm, kuidas olla üllatunud, et äh, see kongreen ähm, levib ükskõik milliste ähm, vähemuste osas ja et äh, pagulased on ähm, patuainaks ähm, ja seda ähm, eeskuju annavad meile isegi ähm, valitsused. Marrakechi pakti puhul me nägime seda, et osa, muuhulgas isegi valitsused olid pahatahtlikud, äh, seadsid küsimärgi alla selle teksti, mille nad kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta juulis olid ise al, äh, kokku pannud ja ma kardan, et ajaloo hinnang meile, nende suhtes, kes meid praegu valitsevad, saab olema üsna armutu. E suur aitäh, nüüd EFTD fraktsiooni nimel proua Ferrara. aitäh, härra juhataja. iga aasta vaatame me põhiõiguste küsimust ja seda tehes heidame kriitilise pilgu sellele, kas väärtused nagu inimväärikus, võrdsus, igasuguse diskrimineerimise keelustamine, et kas neid, nendest peetakse kinni ja see peaks olema iga riigi tegevuse aluseks, kus valitseb õigusriik. puudutaksin mõningaid olulisi küsimusi, mida raport äh, käsitleb, rõhutab teatud probleeme, rassism, ksenofoobia, naistevastane vägivald vä, vähemuste sisserändajate vastane vähi, vägivald, ka väljendusvabadust rünna-, rünnatakse. ja loomulikult äh, on äh, ka korruptsioonioht, äh, mis seab avalikud vahendid ohtu. ja ma arvan, et Euroopa järelevalvemehhanismi peaks sellise mehhanismi peaks looma selleks, et võidelda rikkumiste vastu, mis Euroopa Liidus aset leiavad tahame, et rohkem tähelepanu pöörataks vaesusele, mis eksisteerib ja leiame, et riiklikul tasandil peaks olema paika pandud miinimumpalk, et kõik inimesed, kes ei teeni piisavalt, saaksid siiski elada väärikat elu. ka tahame suuremat sotsiaalset kaasatust tööturgudel, nii et ligipääs teenustele ja parem elukvaliteet oleks tagatud. mis puudutab äh, majandus- ja rahanduspoliitikaid Euroopa Liidus, siis siin peame tagama, et põhiõigustest peetakse kinni. arvendad, arvestades äh, kokkuhoiupoliitikaid, mida on rakendatud. Need kokkuhoiupoliitikad ei tööta ja me peame tagama, et on suurem inimeste osalus, äh, kes peaksid olema igasuguste selliste poliitikate keskmes, mida arendatakse me peame tagama, et äh, inimeste isiklikud, poliitilised, sotsiaalsed, majanduslikud õigused oleksid tagatud. aitäh! suur aitäh! ja nüüd ENF fraktsiooni nimel proua härra Silstra. aitäh, härra juhataja! härra juhataja, poliitiline vägivald Saksamaal ja Poolas on hiljuti äh, toonud endaga kaasa nõudmise, et vähem räägitakse, rohkem üksteist kuulataks ja aga seda soovitust, sellele vaadatakse viltu ja ma arvan, et see on väga halb. vägivald äh, poliitikute vastu ei ole mitte ainult äh, füüsiline, vaid ka poliitiline ja administratiivne ja tulevasi valimisi silmas pidades kardan ma, et terveid äh, valijate gruppe demoniseeritakse lihtsalt sellepärast, et nad esitavad endast ohtu hetkekorrale. härra juhataja, on võimalik olla äh, demokraatia, samas siiski nõuda suuremat vabadust Euroopa Liidus, selle parlamendi liikmed peaksid kaaluma, kas nende poliitiline arvamus õigustab kõike, kaasa arvatud teiste tõrjumist. kas me mitte ei riku neid samu põhiõigusi, mis meie arvates on niivõrd äh, kallid meile? aitäh, härra Kolnis. või, pean mikro ah.. Euh, oui, les droits jah, põhiõigused on ohus Euroopas, aga mitte üldse niimoodi, nagu kirjeldab see raport äh, kohtu, äh, on kogunenud äh, sellised seadused, mis siin meile erinevaid asju peale suruvad, rassism, ksenofoobia, mida siin räägitakse, see tõendab see, mida härra Michel just ütles, ta, tegemist oli sellise poliitilise jõu kandidaadiga, kes äh, äh, täiesti rahumeelselt äh, kandideeris valimistel, osutus valituks, aga härra Michel on lihtsalt nende poliitikute vastu, väidab, et tegemist on vihakõnega ja enamus siit on siis nõus, et nende inimeste õigusi piiratakse. siin Äh, kui esitatakse äh, õigustatud küsimusi, siis äh, öeldakse, et tegemist on eitamisega, näiteks Horst Mahler on Saksamaal vangis, kaheksakümne kolme aastane inimene või proua Ursula, kes võeti, pandi vangi kaheksakümne viie aasta vanuselt, siin kojas on tohutult palju silmakirjalikkust aitäh ja nüüd saab äh, sõna härra Svoboda. Äh, kõigist nendest rap-, äh, tahaksin siin välja tuua selle esimese raporti poole, kus on juttu õigusriikluse põhimõtetest. Euroopa Liidul ei ole midagi peale õiguse, meil ei ole poliitikat ega armeed ja sellepärast õigusele ja väärtustele keskendumine on meie jaoks väga oluline. kahjuks aga siin raportis täiesti eiratakse äh, erinevaid äh, kristlaste suunatud äh, tegusid ja sallimatust, mis on muutunud väga tavaliseks, näiteks Austrias on neil uus instituut, mis on pühendatud selliste nähtuste uurimisele. ja see on tohutult ideoloogiline, meie süsteem põhineb ainult äh, individualismil ja meil on kristlikud juured suur aitäh teile, härra Svoboda. Teil on ka küsimus, kas te olete valmis vastama sinise kaardi küsimusele? jaa, teen seda hea meelega, ütleb härra Svoboda domnule președinte stimate coleg sunt de acord cu ce ați spus dumneavoastră dar pentru că. suur tänu teil on täiesti õigus aga arvestades seda et te praegu nimetasite Austriat, tahaksin korrata seda, et teil oli õigus. aga ikkagi me peame kodanike õigusi Euroopa Liidus austama. Te nimetasite Austriat. ja te arvate, et Austria diskrimineerib naisi ja lapsi, kellel ei ole Austria kodakondsust, kuid kes siiski panustavad ühiskonda. tänan já jsem, eh, vážená paní kolegyně, mluvil eh, ja austatud kolleeg, eh, ma tegelikult kõnelesin hoopis muust. ma rääkisin kristlaste diskrimineerimisest Euroopas, jah, loomulikult mis tahes diskrimineerimine on ju õigusvastane, loomulikult ja loomulikult mulle ei meeldi see, kui inimesi Euroopas kahjustatakse, aitäh suur aitäh ja nüüd äh, tahaksin teada, kas Sofi Infeld tahaks veel ühe küsimuse küsida? ma tahaksin härra Svobodalt äh, küsida, kas ta vastab sellele, jah, aitäh. ma kuulsin, et te rääkisite äh, sõjaväelastest ateistidest, ma isegi ei tea, kes need on ja kuidas nad kristlaste elu Euroopas võimatuks muudavad, aga hea küll. aga te ütlesite, et Euroopa Liit kukuks kokku, äh, kui ta ei tugineks enam kristlikele väärtustele ja juurtele, aga kas äh, meil mitte kõigil ei ole ühine just valgustus ja õigusriiklus, kas see ei ole meie ühiskonna aluseks? jah, loomulikult ma austan teie kristlikke juuri, aga kui teie ei austa asjaolu, et teised on ateistid, siis kuidas me ühiselt saame koos elada, aitäh? E, děkuji Eh, ja respektuji přesvědčení. suur aitäh. ma äh, austan kõikide inimeste veendumusi. tahaksin öelda seda, et äh, austus äh, inimeste vahel on väga oluline äh,. aga äh, kui see austus ei põhine kristlikel juurtel ja pärandil, siis toimub degenereerimine. suur aitäh, see oli selge vastus järgmisena härra Kosta, palun. suur aitäh, kallid kolleegid, põhiõigused on kestvad eh, ja kehtivad igale inimesele, kodanikule. tegemist tegemist on äh, põhiseaduses ette nähtuga, äh, me räägime demokraatiast, äh, võimude lahususe printsiibist näiteks ja, ja ainult see ühiskond, kes neid põhimõtteid austab, on humaanne. Euroopa Liidus aga kahjuks vähemuste õigusi ignoreeritakse, näiteks roomisid diskrimineeritakse endiselt ja vaid